Ministro è in orario sul ritardo che abbiamo ipotizzato. tere pärastlõunat, austatud kolleegid, palun võtke istet. minister jõudis natukene varem kohale kui planeeritud, aga hästi, me soovime loomulikult kasutada ära seda aega, mis meil on. Teie kõiki nimel tervitan ministrit. me teame, et meie komisjonis tuleb vastu võtta väga oluline otsus Kosovo teemal. me tervitame väga tehtud edusamme ja tuleb teha veelgi enam, et võimaldada Kosovo integreerida Euroopaga. viimasel aastal on teie riik, härra minister, teinud pika tee läbi demokraatia poole püüdlemisel. iseseisvusdeklaratsioon aastal kaks tuhat kaheksa, kaasaegse põhiseaduse vastuvõtmine, novembris kaks tuhat üheksa toimusid esimesed äh, kohaliku omavalitsuse valimised, viidi sisse detsentraalne valimissüsteem ja oli ka mitmeid muid aspekte, mis väärivad mainimist ja kus on vaja teatavat äh, parendamist. suhted Serbia kodu, kogukonnaga kriitiline olukord äh, Põhja-Kosovos EULEX-i missiooni väga delikaatne missioon äh, Kosovos äh, vajab samuti täpsustamist. Kosovos on aga reformimise protsess alanud ja käimas meie kõigi eesmärk on äh, saavutada Kosovos toimiv õigusriik. meil on vaja demokraatlikke tugevaid institutsioone Kosovos. aga on mõningaid äh, valdkondi, kus ei ole veel vajalikke edusamme saavutatud, näiteks justiitsvaldkonnas tuleb teha veelgi rohkem äh, püüdlusi ja võtta tarvitusele vajalikke meetmeid. ma usun, et EULEX on ka just sel põhjusel Kosovos. korruptsiooni vastu võitlemine, tõhus justiitssüsteem, need on kõik punktid, mis on olulised. Te teate, härra minister, et äh, Kosovo ei saanud Euroopa Liidult äh, viisalihtsustust. me kutsusime Euroopa Komisjoni üles oma tööd kiirendama. seda selleks, et äh, ka Kosovo võiks saada viisavabastuse, aga et see oleks võimalik, peate ka teie rohkem tegema. et varsti seda eesmärki, seda olulist eesmärki saavutada selle sooviga ja mitmete teiste soovidega, mis teile kolleegide poolt kindlasti suunatakse, avaksin ma nüüd arutelud, teil on kümme minutit äh, aega, võib-olla võite ka natuke pikemalt rääkida, aga igal juhul kolleegid siis räägivad lühemalt. suur tänu, härra esimees, härra Albertini. on äh, hea meel teiega jälle kohtuda. ja samamoodi on mul äh, hea meel näha palju äh, sõpru istumas siin saalis. ma hindan südames seda võimalust vahetada mõtteid teiega teemal, kus on Kosovo praegu ja kuhu ta liigub edasi. Kosovol on palju väljakutseid. me oleme kõige noorem riik maailmas. täpsemalt tahaksin rääkida võtmetähtsusega väljakutsetest, mis meil kui noorimal riigil on. põhiliseks väljakutseks on äh, Euroopa integratsioon ja Euroopa perspektiiv. ma usun, et paljud teist on põhjalikult kursis asjade seisuga Kosovos ja teavad, ka tänapäeva Kosovo tausta. ma üritan omapoolses sõnavõtus esineda niivõrd lühidalt äh, kui võimalik, äh, sellepärast et meil on ju siin tegemist arvamuste vahetusega. Kosovo on kahe aasta jooksul iseseisva riigina ja suveräänse riigina teinud äh, tohutuid edusamme. me liigume püsivalt edasi institutsioonide ülesehitamisel. Need institutsioonid rajatakse lähtuvalt kaasaegsest põhiseadusest, mis jällegi omakorda on võtnud aluseks kõrgeimad Euroopa standardid. Kosovo töötab pidevalt kahel rindel, kõigepealt riigi sisemine konsolideerimine ja riikluse väliskonsolideerimine. sisemiselt Kosovo vabariik eelkõige valitsuse parlamendi kujul on suutnud lühikese aja jooksul võtta vastu seadusi, mis põhinevad meie uuel põhiseadusel ja sätetel, mis pärinevad äh, kokkuleppe projektist, mille koostas Soome endine president Martti Ahtisaari. Kosovot on tunnustanud paljud riigid üle kogu maailma ja Kosovo on sõlminud diplomaatilised suhted äh, peaaegu kolmekümne riigiga. me oleme avanud äh, saatkondi, et äh, teenida Kosovo ja teiste riikide kodanike huvisid. Euroopa integratsioon on kõige suuremaks eesmärgiks Kosovo jaoks Kosovo loeb ennast äh, eesmärgi saavutanuks, kui ta on saanud Euroopa vabade riikide pereliikmeks. Euroopa integratsioon on äh, hoovaks ja tõukeks kõige taga, mida me Kosovos teeme. ma usun, et ähm, käesolev hetk on äh, kohane tänamaks Euroopa Parlamenti kogu selle toe eest, mida oleme teilt saanud. täname toe eest, mida te olete andnud Kosovo inimestele Euroopa integratsiooni poole püüdlemisel praegu elame me otsustaval ajahetkel, rahvusvahelise kriminaalkohtu otsus on tulemas ja mitmesugused võtmetähtsusega sündmused on ees. me võime öelda, et äh, need on otsustavad ajahetked, mis nõuavad äh, ka põhjapanevaid, mõningaid raskeid otsuseid, aga need on vajalikud otsused. kui me soovime turvaliselt edasi liikuda nii ähm, riigiti kui ka Balkani riikidena ühtsena, siis see on vajalik. Kosovo omalt poolt on kindlalt pühendunud sellele, et ta järgib Euroopa Liidu liikmesuse eesmärki ja seda paralleelselt eesmärgiga luua heanaaberlikud suhted ähm, lähirääkidega ja tagada piirkondlik koostöö Kosovol on head suhted äh, otseste naabritega ja Kosovo püüdleb äh, normaalsete suhete poole ka Serbia vabariigiga. me nõuame suhete normaliseerimist Serbia vabariigiga, sellepärast et äh, Lääne-Balkani piirkonna tulevik on Euroopa integratsioon. ja me peame näitama, et me oleme küpsed integreerumaks Euroopasse. meil tuleb leida konstruktiivsed koostöövõimalused regionaalsel tasandil selle asemel, et äh, mitmesugustel diplomaatilistel viisidel blokeerida Kosovo edasiminekut, on ülim aeg selleks, et äh, Serbia Vabariik, Kosovo põhjanaaber aktsepteeriks teistsugust lähenemist, mis seisneb meiega koostöö tegemises ja seda regionaalse rahu ja Euroopa perspektiivi huvides. kui Kosovo riikluse rahvusvahelist konsolideerimist blokeeritakse ja takistatakse, siis ähm, see suurendab konfrontatsiooni Kosovo ja Serbia vabariikide vahel. me peaksime valima hoopis teistsuguse suuna. oluline on vähendada konfrontatsiooni ja teha koostööd küsimustes, mis pakuvad mõlemale poolele huvi. me tervitame, et Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina saaks samuti viisalihtsustus teekaardi aga samas äh, me nõuame ka selgelt tingimuste loetelu, kus on öeldud, mida Kosovo peab tegema, et ka saada teekaart niivõrd kiiresti kui võimalik on põhjapanev viga seda protsessi Kosovo osas äh, kõvasti kaugemale tulevikku lükata võrreldes teiste riikidega. ka Kosovol on omad äh, kohustused täita. ja me juba räägime läbi tagasivõtulepingute osas paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega me oleme Albaania, Prantsusmaa ja Saksamaaga juba lepingud allkirjastanud. Austria ja Norraga oleme läbirääkimised äh, lõpule viinud ja üks äh, läbirääkimiste voor on äh, meil veel Austriaga pidada meie oleme valmis rakendama tingimusi, olge nõudlikud ja karmid Kosovo suhtes, aga andke meile selge nimekiri ja ka ajaline raamistik. meie ja ma usun, et ka teie ei soovi et me lõpetame sellises imelikus äh, olukorras, kus äh, Kosovo kodanikud, äh, kes saavad valida kaks kodakondsust, äh, ruttavad hankima endale Serbia või Albaania teist passi, et saaks vabalt reisida. härra esimees, kuna on ajalised piirangud, siis ma käesolevaga lõpetan ja tänan veel kord teid äh, siia tulemast ja vastan küsimustele, mis teil on mulle, tänan. Grazie, signor ministro eh,. Potra... suur aitäh, lugupeetud minister. arutelu käigus kindlasti avaneb teil võimalus veel teatud punktide juurde tagasi tulla, mida te veel ei ole käsitlenud, kuid nüüd saab kolmeks minutiks sõna proua Lunatšek. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra välisminister ja suur tänu selle muljetavaldava kõne eest. väga hea meel on näha teid siin täna väliskomisjonis, mitte ainult minu kontoris või mõnes teises paigas Euroopa Parlamendis. nagu te teate, valmistan praegu ette raportit. esimene arutelu on juba toimunud Kosovo teemal ja mis mulle teie sõnade juures väga meeldis ja mida olen ka kuulnud oma viimase kolme visiidi jooksul Kosovosse on see, mida te ütlesite oma kõne lõpul, olge nõudlikud, kuid äh, väljendage selgelt oma nõudmisi Kosovo suhtes. Kosovo valitsus ja kosovolased peavad palju ära tegema, ma võin kinnitada omalt poolelt ja paljude poolelt siin parlamendis, et paljud parlamendi liikmed soovivad väljendada te toetust teile ja teie integratsioonipüüdele ja ka viisarežiimi lihtsustamisele, nagu te ise ütlesite, on väga tähtis et teie riigi kodanikud ei tohi olla need, kes jäävad maha, sama kui teised võivad sõita viisavabalt. või et inimesed võiks hakata koguni teist kodakondsust hankima selle nimel. me toetame teid ja tahaksin ka öelda, et me mõtleme ka Euroopa Liidu lähenemisele. mina ja paljud teised on teadlikud sellest, et me samuti võitleme selle nimel, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki tunnustaks teie riiki niipea kui võimalik. siin, siin on veel jäänud pisut maad käia. mõned olulisemad teemad, mis minu arvates on olulised suhetes Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu ja Kosovo vahel. Te olete öelnud, et õigusriik ning äh, hästi toimivate institutsioonide loomine on esmatähtis teie jaoks. see on tähtis Äh, Kosovo jaoks sisemiselt ja ka väljaspool. mul on küsimus. valitsusel on toimunud ümberkorraldused ja näiteks haridusminister, tervishoiuminister on muutunud. me teame, et sellel alal on palju veel ära teha Kosovos, et igaühel oleks ligipääs heale ja toimivale tervishoiusüsteemile ja haridussüsteemile, mis oleks kõikidele ligipääsetav võib-olla võiksite nendes valdkondades eh, edusammudest rääkida. positiivne üllatus eel-, tabas mind eelmisel nädalal Kosovos. Äh, liiklusmärgid on kolmes keeles all, Albaania, serbia ja türgi keeles. ja inimesed ka räägivad neid kolme keelt. kas teie valitsus teeb jõupingutusi selleks, et toetada mitmekeelsust, nii et äh, albaanlased õpivad serbia keelt, serblased õpivad albaania keelt regionaalne lähenemine oleks ähm, kasulik ka teie riigis, mõeldes teie liitumisele Euroopa Liiduga. viimastel nädalatel on krit-, kritiseeritud ühte küsimust, kas ma võin veel minuti kõne saada, härra esimees, ütleb kõneleja, on see, et ähm, katkestati saatjad ähm, Serbia mobiilsideoperaatoritele, see on olnud lõunapoolsetes enklaavides inimestele šokiks, eriti nende jaoks, kes äh, soovisid äh, elada Kosovos. olin Strüpses eelmisel nädalal. seda tuleb selgitada kindlasti. E, e, äh, operaatorite tegevuses on olnud äh, ebaseaduslikkust, nad on tegutsenud ilma litsentsita, kuid kaubanduslikul tasemel tuleb taga, tuleks tagada, et kõikidel Kosovo kodanikel oleks võimalik kasutada mobiilsidet. ja transport valitsus, teie valitsus on otsustanud seitsesada tuhat äh, eurot kulutada ra-, raudteeprojektile sidepidamise, sideks Albaaniaga. kas te olete arvamusel, et see on parim viis, kuidas läheneda infrastruktuuridele? kas poleks olnud õigem rahastada pigem raudteed, selle asemel, et ehitada kiirtee Albaaniasse? Contenere la sua tor- jah, aitäh, proua Naatšak. ma üritasin küll äh, piirata teie sõnavoolu ja anda sõna ka teistele kolleegidele. ja kõigepealt saab sõna Euroopa delegatsiooni juht Lõuna-Euroopa riikidega, palun, ka teil on kolm minutit. härra Kukan. suur tänu, tahaksin samuti tervitada meie külalist, tere tulemast meie komisjoni ja suur tänu äh, teabe eest. mind huvitaksid kaks teemat. Te mainisite juba lühidalt äh, Kosovo suhteid Serbiaga. minu küsimus on pigem regionaalse koostöö kohta Balkani maades ja Kosovo osaluse kohta selles. me kõik teame, kui oluline on seda tüüpi koostöö, see on parim ettevalmistus tulevikuks ja liitumiseks Euroopa Liiduga. mida Kosovo arvab sellest? ja teine küsimus puudutab neid viit liikmesriiki Euroopa Liidus, kes siiamaani veel ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust. mõnikord võime kuulda üleskutseid Euroopa Parlamendis nende riikide aadressil äh, et nad peaksid tunnustama kiiresti Kosovot ja nii edasi, kuid see ei ole nende seisukohta muutnud. ja ma loodan, et ei pidanud silmas äh, seda, kui, kui te rääkisite diplomaatiliste takistuste veeretamisest äh, Kosovo teele. Slovakkia kinnitas, et isegi ilma ametliku tunnustuseta on võimalik sisukas dialoog ja koostöö. Slovakkia välisminister Miroslav Lajtšak käis teie riigis tõestamaks, et äh, dialoog on ja koostöö on võimalikud. tahaksin kuulda teie siirast kommentaari selle olukorra kohta Kosovo ja nende viie riigi vahel. suur tänu onorevole Kukan, eh, l'onorevole Panseri relat-. suur tänu, härra Pertse-, Panseri, sotsiaaldemokraatide variraportöör, kolm minutit. Eh. Eh, võib-olla isegi vähem kui kolm minutit läheb mul aega. lugupeetud minister. ma usun, et täna te ütlesite nii mõndagi, mida me jagame teiega. ma kuulun nende hulka kes leiavad, et teie koduriigi integreerumine Euroopaga on hädavajalik ning seetõttu ma tahaksingi mõningad asjad vägagi otseselt välja ütelda. kahtlemata on tehtud edusamme teie riigi eh, demokraatlikule teele seadmisele ja stabiliseerimisel, näiteks eh, kohalikud valimised, eh, mida ma ise jälgisin väga lähedalt. ja ma usun, et institutsionaalsete sammaste tugevdamine on üks neid aluseid, mille põhjal on võimalik lähendada teie koduriiki Euroopa Liidule ja me toetame seda protsessi, kuid sellest hoolimata on siiski päris palju veel vaja ära teha. Te ütlete igati õigustatult, äh, et me peaksime teile selge ajakava andma. jah, teil on õigus, kui me räägime näiteks viisadest, siis teil on igati õigus, kui te soovite, et me selgit-, tooksime välja selge lähenemise selged nõudmised, kuid taoline nimekiri tegelikult on olemas, see on teie riigile ka edastatud. ma tahaksin tulla ühe punkti juurde, mis minu jaoks on eriti oluline just institutsioonide äh, tugevdamine, tugevdamise osas. eriti, mis puudutab institutsioonide ja õigussüsteemi toimimist. kas teie meelest ei oleks vajalik sügavamaid reforme läbi viia, seda selleks, et õigussüsteem oleks usaldusväärsem ja teiseks, üks probleem, mis ei puuduta mitte ainult teid, vaid äh, paljusid riike, kuid eriti just teie koduriiki ja siin ma pean silmas korruptsiooni ning äh, organiseeritud kuritegevust. Need probleemid on endiselt veel lahenduseta ja see kõik on jällegi seotud muidugi ka EULEX-i missiooniga Kosovos selle missiooni raames tegeldakse väga paljude ülesannetega, aidatakse kaasa riigi demokratiseerumisele, kuid kas te ei usu, et oleks vaja tõsisemaid jõupingutusi selleks, et see programm, see nimekiri, mida te soovite, teile ka võimalikult kiiresti võiks edastada? suur aitäh ja härra Katsin, palun! Mirdita Inder Vaisoti minister Hiseni Um, veseli smo, da ste danes tukaj pri nas. suur tänu, härra minister, mul on väga hea meel, et olete täna meie seas, ma olen väga uhke Euleksi panuse üle, institutsioonide ülesehitamisse Kosovos. eile oli meil kohtumine Albaania parlamendiliikmetega ja võin teile kinnitada, et võtmeküsimus, mida arutati, oli võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, iseäranis kõige kõrgemal tasemel valitsuse tasandil. on ka juhtumeid äh, olnud teie riigis ning äh, on teatud äh, tegemist olnud teil EULEX-iga selles vallas, mida teha, et võrre, võidelda korruptsiooniga? kolleeg Lunacek on juba maininud probleemi mobiilioperaatoriga. üks asi on nende tegemine lõpetada, teine asi on aga need hävitada, need saatjad. kas poleks olnud parem lihtsalt sulgeda need saatjad selle asemel, et nad hävitada? see oleks äh, võimaldanud äh, dialoogi säilitada Serbia, Serbiaga ja leidnud ja leida lahenduse, mis äh, oleks vastu võtta mõlemale poolele, serblastele Kosovos ning albaanlastele Kosovos. ja viimane küsimus, teisel juunil toimub Balkani teemaline konverents Sarajevos. läbirääkimised on alles käimas. ei ole teada, kas kõikide riikide esindajad sõidavad kohale või mitte. minu küsimus on, kas teie kavatsete sinna sõita, härra minister, suur tänu. Grazie, onorevole Kacin suur aitäh, härra Katsin. nii, kolleeg Luusin, kaks minutit. ka mina sooviksin äh, härra minister ja sooviksin, et te vastaksite järgmistele küsimustele Kosovos albaanlased demonstreerivad lääne kohaloleku vastu järjest enam ja on teadeid selle kohta, et EULEX Kosovo on kasutanud äh, pisargaasi demonstrantide vastu. kuidas teie hindate Euroopa Liidu jõudude tegutsemist Kosovos ja kas te leiate, et nende tegutsemine on olnud proportsionaalne? arvestades kasvavaid protsesse äh, ja proteste, on Euroopa Liit ja NATO alustanud teatavate kontrollaktsioonidega, et proteste veelgi paremini alla suruda. jaanuaris-märtsis kaks tuhat kümme toimusid äh, sellised harjutused ja õppused, kuidas te neid hindate? veebruaris kaks tuhat äh, kümme läbi viidud uurimus näitas et, et seitsekümmend üheksa protsenti elanikkonnast on äh, valmis protesteerima, kuna majanduslik olukord on niivõrd kehv, paljud ettevõtted on äh, erastatud ja mitmed äh, muud liberaalsed meetmed on võetud majanduses tarvitusele. maailmapanga hinnangul on Kosovo majandus üks liberaalseimaid maailmas. kas teie olete arvamusel, et sellised meetmed toovad kaasa sotsiaalse olukorra halvenemise või paranemise. härra minister Helmut Kuune, üks Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraadist liige, ütles, et ähm, asju tuleb nimetada õigete nimedega ja Ahtisaari lahendus nägi esialgu ette protektoraati ja iseseisvusest ei olnud seal juttugi kas äh, on äh, tõsi, et Euroopa Liit saab kõik Kosovo parlamendi seadused annuleerida ja ministrid vallandada, kelle sõna siis maksab Kosovo või Euroopa Liidu oma? tänan. aitäh. ja proua Taale, palun, kaks minutit. minister, suur tänu, härra esimees, härra minister. tere tulemast Euroopa Parlamenti Kosovo riigina tugineb inimõigustel, enamuse inimõigustel. selliselt tõlgendas seda Milosevici režiim. see annab teile erilise moraalse kohustuse näitamaks, mida te võite teha nüüd, kus te olete iseseisvad näitamaks, kuidas äh, arendate demokraatiat, inimõigusi, vähemuste õigusi Kosovos, kuidas tegelete korruptsiooniga ja kuidas äh, kasutate ära oma noorte potentsiaali. Need on kriteeriumid, mis on aluseks meie hinnangule, mille me anname Kosovole. sellepärast on teid ka tunnustanud ma-, enamus maailma riike, vähemalt mina olen selles kindel minu küsimus on konkreetne ja puudutab äh, Sarajevo konverentsi, mis korraldatakse Hispaania eesistumise giidi all. soovime sellele konverentsile igakülgset edu. täna sunniti mind ignoreerima Hispaania eesistuja ignorantsi poolteist kuud tagasi toimus sarnane konverents Brdoos Sloveenias. see oli Horvaatia ja Sloveenia algatus. seitse riigipead ja valitsusjuhti Lääne-Balkani riikidest olid seal kohal, üks riik ei olnud kohal. milline on teie seisukoht täna? milline on teie valitsuse seisukoht täna Sarajevo konverentsi suhtes? millised oleks või kompromissi võimalused mis võimaldaksid nii Kosovo kui Serbia osalust. Grazie, onorevole Thaler, conclude. suur aitäh, härra Thaler. ja viimane sõnavõtja praeguses voorus, härra Salafranco, palun. suur aitäh. täna hommikul teavitati meid detailselt minist-, ministrite nõukogu äh, tulemustest ning äh, selgitati põhjalikult nelja punkti, äh, mis puudutasid EULEX-i missiooni Kosovos ning õnnitlesime end saavutatud tulemuste puhul. Te teate, mis riigist ma olen, te teate, milline on minu riigi seisukoht, nii et mul on ainult üks küsimus. millised on teie suhted praeguse nõukogu eesistujaga? härra minister, sõna on teile vastuseks ja palun pidage kinni ka kümneminutilisest kõneajast. kui te suudate seda, siis olen teile väga tänulik. suur tänu. kõik on väga õigustatud küsimused ja õigustatud kommentaarid ja ma tänan teid kõiki nende küsimuste eest. valitsuse ümberkorraldamine, proua Lunatšek, selle eesmärk oli valitsuse tööd parandada võtmetähtsusega valdkondades ja ümberkorraldamine leidis aset natukene aega tagasi. tuleb anda uutele ministritele veidi rohkem aega hindamaks, kas nad tõesti peavad kinni tehtud lubadustest ja kas nad täidavad ootusi, mis äh, neile esitati, kui nad said äh, valitsuse liikmeks. mis puudutab keeli, siis äh, valdav enamus albaanlastest kõneleb serbia keelt ja see on hea. kahjuks ma ei saa sama öelda Kosovo serblaste kohta aga ka selles valdkonnas on äh, edu märgata. teiste rahvaste keelte õppimine teeb loomulikult äh, rikkamaks, mitte vaesemaks ja meie valitsusena julgustame keelte õppimist loomulikult mõningateks äh, asjadeks tuleb anda rohkem aega, me peame alati arvestama sellega, et on palju perekondi Kosovos, äh, kus mäletatakse värskelt äh, viimase sõja koledusi. ma tean, et osade Kosovo kodanike jaoks on äh, ebaseaduslike mobiilteenuste pakkujate antennide eemaldamine olnud šokk. ja meid äh, see olukord sugugi ei rõõmusta. ma kinnitan teile, et äh, selle tegevuse taga ei olnud poliitilisi kaalutlusi. ainsaks eesmärgiks oli õiguskorra taastamine. ebaseaduslike mobiilitelefoni operaatorite eemaldamine leidis äh, aset arvestades, et need illegaalsed operaatorid saavad äh, sõlmida seaduslikud rändluslepingud äh, Kosovo kahe legaalse mobiilteenuse pakkujaga. samal ajal valitsus tegi kõik, et äh, pehmendada ja kergendada seda olukorda, millesse osad Kosovo kodanikud seoses selle otsusega sattusid. üks mobiilioperaator jagab laiali tuhandeid SIM-kaarte üle kogu Kosovo inimestele, kes on puudutatud sellest äh, iseseisvast telekommunikatsiooni regulatiivametkonna otsusest. mis puudutab Marina Merdali kiirteed, siis äh, seda võib pidada väga kulukaks projektiks. ma tunnistan, et see on ääretult kulukas projekt, aga see on äh, väga vajalik Kosovole selleks, et oleks äh, parem juurdepääs merele ja pikas perspektiivis äh, see on täiesti möödapääsmatu ja kaubanduslik vajalik äh, otsus. loomulikult see koormab meie eelarvet. aga me peame algatama selliseid suuri projekte nagu see Kiirde ja uus äh, soojusjaam selleks, et äh, panna alus pikaajalisele majandustaastumisele ja kasvule. suur tänu, härra Kukan, teie küsimuste eest. suhted äh, Serbiaga ja Kosovo piirkondlikud initsiatiivid. Need on olulised küsimused. Kosovo on valmis äh, osalema ja annab omapoolse panuse. kuna teised küsimused olid ka selle teemaga seotud, siis ma vastan äh, neile hiljem koos. mis puudutab äh, viie Euroopa Liidu liikmesriigi poolset mittetunnustamist, siis äh, meie omalt poolt teeme kõik, mis me suudame et äh, need äh, viis riiki, kes ei ole Kosovot veel tunnustanud, seda teeksid. sellepärast, et me oleme veendunud, et kui nad tunnustavad Kosovot iseseisva riigina, siis sellega aidatakse nii Kosovot kui ka Serbiat mitte keegi ei peaks teesklema, et mittetunnustamine aitab äh, Serbiat ja ma usun, et need viis riiki ka ei kujuta seda ette või ei ütle seda. meie oleme valmis äh, tegema koostööd nende riikidega tegemaks omalt poolt kõike, mis aitaks kaasa nendepoolse tunnustuse saamisele. me tegutseme mitmetel äh, tasanditel ja nüüd härra Salafranca küsimuse juurde, et mida teeb Kosovo ja kuidas me suhtleme Hispaania eesistujaga me üritame leida mitmesuguseid suhtluskanaleid, mõnikord kolmandates riikides rahvusvahelistel kohtumistel ja nii edasi, aga ma pean tunnistama, et ei ole regulaarset suhtluskanalit. ja justiitsorganid äh,, justiitsvaldkond äh, kui selline vastuseks härra Paltserile on äh, ülima tähtsusega. justiitsvaldkonna reformimine on ülioluline võitlemaks äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. me oleme pühendunud tulemustele selles valdkonnas me ei soovi ainult äh, õiguslikku raamistiku loomist ja loomulikult äh, edu aluseks äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases võitluses, aga me soovime käega katsutavaid tulemusi selles sektoris ja ma usun, et neid tulemusi näeb varsti meil on tegemist äh, uue riigiga, me oleme toiminud äh, kaks aastat ja kohe on meil vaja tegutseda niivõrd paljudel rinnetel ja ei ole keerul-, ei ole lihtne tulla toime niivõrd äh, paljude väljakutsete ja probleemidega, mida selline uueks riigiks olemine kaasa toob endaga, aga keegi ei tohiks kahelda meie otsusekindluses võitlemaks nende negatiivsete fenomenide vastu meie ühiskonnas. ja härra Katsin. olge kindlad selles osas et me suurendame oma püüdlusi võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. ja mis puudutab äh, antennide eemaldamist, siis äh, jällegi toonitan, et ainsaks eesmärgiks selle taga oli õiguskorra taastamine nendes riigi osades. ja see on eelduseks edu sammutamisel paljudes teistes valdkondades. teine juuni ja Sarajevo tippkohtumine. Kimniki konverents äh, Prahas ehk Kimniki kohtumine oli suurepäraseks formaadiks, mis pakkus osalemisvõimalust kõikidele Balkani, Lääne-Balkani riikide ministritele ja kui sama formaati rakendatakse Sarajevos, siis Kosovo on valmis ja pühendunud osalema. ja me soovime, et kõik tuleksid äh, Sarajevosse. loomulikult äh, Gimniki formaat on väga formaalne ja neutraalne. ja ma ei näe küll põhjust, miks seda formaati kasutades peaks kellelgi olema raskusi osaleda? proua Lüsing. on tõsi, et demonstratsioone siin ja seal toimub aeg-ajalt Kosovos. me oleme noor demokraatia ja me oleme pühendunud äh, riigi ülesehitamisele demokraatliku ühiskonnana ja õigus äh, demonstreerida ja protestida on õigus, mida me täielikult äh, toetame ja millele me oleme täielikult põhjendunud. aga samal ajal me oleme täielikult pühendunud ka õigusele ja korrale ning äh, märuli politsei, ükskõik kas on Kosovo politsei või EULEX või KFOR, omavad äh, õigust tagada, et äh, seadustest peetakse kinni. me oleme riik, mitte protektoraat. me oleme kutsunud äh, EULEX-i iseseisvasse riiki toetamaks Kosovo institutsioon, institutsioone politsei- ja justiitsvaldkonnas ja me tervitame EULEX-i kohalolekut iga päev me teeme tihedamalt koostööd, et tulla toime paljude väljakutsetega, mis meil politsei ja justiitsvastkon-, valdkonnas eksisteerivad. Kosovo rahvusvaheline kohalolek põhineb Ahtisaari ettepanekul, mida toetab Kosovo parlament ja mis sisaldub ka meie põhiseaduses. ja ei ole midagi imeliku EULEX-i ja ICO kohalolekus Kosovos, sest see kõik põhineb Ahtisaari ettepanekutel, Kosovo põhiseadusel ja Kosovo-poolsel palvel ja kutsel. suur tänu, härra Taaler, teie kommentaaride ja küsimuste eest. jällegi paljud meist Kosovo erinevates institutsioonides teevad äh, tihedalt tööd, et äh, täida Kosovo toetajate ootusi ja seda mitte ainult äh, nende ootuste täitmise pärast, vaid sellepärast, et suunata meie riik äh, heaolu, demokraatia ja Euroopa suunalisele teele. Kosovo on osa Euroopast ja tunneb tugevalt tõesti asuvat Euroopas ja Euroopa ei ole täielik ilma Kosovota. seetõttu on ääretult oluline, et Euroopa Liik pakuks Kosovo kodanikele käegakatsutavat, väga käegakatsutavat Euroopa perspektiivi. ja ma loodan, et ma pidasin ajast kinni. aga ma nüüd olen lõppu jõudnud peaaegu, aga tulen siiski tagasi veel Sarajevo tippkohtumise juurde. hiljutistel kohtumistel austatud äh, Itaalia välisministri Franco Frattiniga ja Prantsusmaa välisministri Bernard Kouchneriga eile ja pärast kohtumist äh, volinik äh, Stefan Füülega olen ma andnud Kosovo poolse nõusoleku osaleda Sarajevo tippkohtumisel. loomulikult äh, on aluseks korraldajate poolne lubadus, et Praha Gimniki formaati rakendatakse, nagu ma juba ütlesin, siis see on selline formaat, mis äh, võimaldab kõigil äh, osaleda ja arvestab äh, kõikide osalejate jaoks säilitada väärikust nii et me ootame Sarajevo tippkohtumist ja me ootame, et see kohtumine kujuneks sisukaks ja Kosovo ootab et äh, Sarajevo toob endaga kaasa ka selge Euroopa integratsiooni nägemuse. suur aitäh, äh, härra minister. me kuulasime suure huviga teie sõnavõttu, kuid äh, nüüd äh, päris ausalt öeldes te tõesti läksite natukene oma kõneajast üle kuid muidugi mõista äh, suur tänu selle eest, et vastasite kõikidele küsimustele, mis teile esitati. nüüd aga kaks minutit kolleegidele. Severin uh,. All... suur tänu vastamast. Te olete juba aastaid kaitsnud äh, oma rahvaüritust, olnud nende eestkõneleja. täna olete paljude jaoks tunnustatud riigi välisminister, teiste jaoks olete Kosovo soovide eestkõneleja, püüdluste eestkõneleja, kuid me kõik oleme valmis teie riiki abistama tema teel nende soovide teostamise suunas. tunnustamine ei too endaga kaasa veel riiki, mis on iseseisev, poliitiliselt hästi korraldatud, rahvusvaheliselt usaldusväärne kogukond, on tunnustamise eeltingimus ja sellest vaatenurgast loomulikult on pall teie endi kätes, meie toetusel muidugi. nii või teisiti on selge, et meie lähenemises on eripärad ja teie tulevik Euroopa Liidus on küsimärgi all. nii, ja teie tulevik on Euroopa Liidus, minu küsimus on selleks et toetada teie Euroopa püüdlusi, on vaja uut poliitilist konteksti Balkani maades. on vaja uut poliitilist dünaamikat ja konteksti, sest ilma heanabelike suheteta teiste riikidega ei ole võimalik ette näha paremat tulevikku Euroopa Liidu liikmena. kas teil on nägemus selle kohta, kuidas muuta konteksti Lääne-Balkani riikides et võiks üle saada praegustest reservatsioonidest, mis on neil riikidel, kes teid ei tunnusta. suur tänu, härra Severin. sõna saab härra Vaigel kaheks minutiks. suur tänu ja tere tulemast, härra minister meie komisjoni Te ootate, et kõik liikmesriigid Euroopa Liidus teid tunnustaksid ja ma olen kindel, et, et see ootus on õigustatud. Nendel põhjustel, mida rõhutas kolleeg Severin. ma mõistan paremini neid Serbia tundeid ja tegevusi. Nad soovivad ära hoida teie tunnustamist mõistan seda paremini kui neid liikmesriike, kes tegelikult ei ole valmis tunnustama uut reaalsust, mis tekkis Kosovo territooriumil ja kes ei ole valmis seda tunnustama. Öeldes, et ma mõistan paremini Serbia positsiooni, tahaksin teid julgustada olema avatud neile Serbia kogukondade linnapeadele, te olete juba näidanud üles koostöövaimu, kaasates Serbia esindajad liberaalsete parteide nimekirjadesse ja see oli tõepoolest tark samm. nüüd väike hoiatus kuritegevuse osas ja jõupingutuste osas sellega võitlemiseks. erilist tähelepanu tuleb pöörata Rooma kogukonnale ning äh, narkootikumidele. härra Angurakis, kaks minutit. suur aitäh. kahjuks ma ei saa härra Hiseni poole pöörduda sama tiitlit kasutades, kui kolleegid seda teevad, sellepärast et minu silmes esindab ta siiski ühte üksust, mis on lahku löönud Serbiast. ja ma leian, et see üksus siiski on endiselt eh, lahku löönud üksus ja me ei saa tunnustada seda üksust. härra Hiseni ning Kosovo rahvas elavad praegu kannatades selle lahkulöömise tagajärgede all, kuid äh, mitte kõik ei ole seda toetanud. ja seda me väga kahetseme. härra Hiseni äh, ütles, et sõda on jätnud väga palju äh, väga palju märke maha, kuid see on nii mõlema poole jaoks me peame vaatama, kuidas kaitsta kõikide Kosovo elanike õigusi. praegu see nii aga ei ole. härra Hisseni teab seda väga hästi, see ei ole küll tema viga, vaid tegemist on, ta on Ahtisaari eh, ettepanekutega, mis on täiesti vastuvõetamatud. Ahtisaari eh, ettepanekute tõttu olemegi me jõudnud praegusesse olukorda Äh, ma tahaksingi nüüd küsida, mida te teete, härra Hisseni, kui rahvusvaheline äh, õiguskohus otsustab, et äh, Kosovo lahkulöömine Serbiast on ebaseaduslik, mis siis saab? ja seejärel miks on niivõrd suuremahuline Ameerika sõjaväebaas Kosovol? jah, aitäh. ning härra Munits, proua Munits suur aitäh, äh, lugupeetud esimees ning härra Hisseni selle eest, et täna siin olete. Äh, nagu te ütlesite, viis äh, riiki Euroopast ning sada viis muud riiki ei ole, on jõudnud järeldusele, et lahkulemine Serbiast ilma Julgeolekunõukogu nõusolekutega ei anna põhjenduste Kosovo tunnustamiseks, minu meelest igati õigustatult, seda seetõttu, et võttes arvesse piirkonna stabiilsust, eh, siis eh, Kosovo tunnustamine ilma tingimuste, mainitud tingimuste täitmiseta võiks tingida stabiilsuse kadumise piirkonnas. me ootame nüüd rahvusvahelise kohtu otsust ja me tahaksime nüüd teada, mida te ootate täpselt äh, kohtuotsusest. milline saab olema teie suhtumine sellesse, ükskõik milline see otsus ka ei oleks. kas see muudab Kosovo suhtumist ka Euroopa Liitu näiteks? kas see võib muuta teie seisukohti? aitäh, proua Muunits! ning eh, kolleeg Pelder kaks minutit. Eh, suur aitäh, härra esimees, härra minister. Eh, ma istun siin, kõneleja viipab käega. mul on üks küsimus enne teie visiiti siia eelmisel õhtul. ma lugesin ajalehest üpriski pessimistliku artikli Kosovo kohta, ma ise olen korduvalt Kosovos käinud ja äh, nädal aega tagasi toimus Euleksi aktsioon, kahtlustati laiaulatuslikku korruptsiooni ja just infrastruktuuride osas ka proua Lunatšek viitas sellele sektorile. kas te võiksite ütelda, kui kaugele on jõutud äh, selle asjaga, kas äh, uurimus on käimas. infrastruktuuride minister, üks teie kolleegidest ja teisedki ametnikud on seotud sellega võib-olla, eh, kes on seotud just teedeehitusega. Te ütlesite, et te soovite liikuda Euroopa Liiduga liitumise suunas, et te tahate üles ehitada demokraatiat. sellisel juhul on avalikul arvamusel samuti õigus öö, äh, otsustada, samuti EULEX. kui EULEX äh, sekkub äh, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisse, siis kas teie meelest on see hea? ning samuti tuleb kaitsta kõiki vähemusi teie koduriigis. suur aitäh, härra Pelder! härra Nikolai, kaks minutit uh,. minister, minister suur tänu, härra esimees, härra minister, mul oleks lühike märkus. rääkides Kosovo tunnustamisest, see on õigusriigi küsimus, mitte minu isiklik arusaam asjast. ma olen kindel, et Euroopa Liit toetab õigusriigi põhimõtet. ma tahaksin tulla mitmekultuurilisuse juurde ma toetan seda tüüpi lähenemist, see on väga tähtis kogu sellele piirkonnale, mitte ainult äh, teie piirkonnale kitsamalt. mis puudutab Serbia kogukonna väljajätmist äh, haldus- ja kohtuasjadest, kas teil on kavas suurendada selle kogukonna osalust nendes kahes valdkonnas ja teiseks kas on mingeid erimeetmeid selleks, et toetada õigeusu kirikut? ja kolmas küsimus on seotud suure tööpuudusega, nelikümmend protsenti tööpuudust ei ole just soovitav. kas on mingeid sotsiaalseid meetmeid juba praegu selleks, et võidelda tööpuudusega? aitäh, proua Nikolai härra Soboda, meie töörühma esimees. Lääne-Balkani riikidega, kaks minutit uh,. Welcome minister, we will have another. tänan, härra esimees. härra minister, meil on ka homme võimalus äh, siin äh, samadel teemadel jätkata ja mis puudutab äh, roomasid, äh, siis me rääkisime sellest äh, ka Strasbourgis äh, seoses Serbia ja muude riikidega. kõik peavad tegema rohkem roomade integreerimiseks. minu poolt kaks küsimust täna. esiteks, kas te olete valmis edendama ja suurendama de facto koostööd Kosovo ja Serbia ametkondade vahel näiteks keskkonna ja muudes valdkondades? nii et äh, see oleks kohalikul tasandil ja ei sõltuks äh, tunnustamisest äh,. siin oleks äh, tegemist võib-olla näiteks äh, jäätmekäitlusega, infrastruktuuri küsimustega ja nii edasi. ja teiseks äh, rahvusvahelise kohtu otsus üks äh,, kõik milline saab olema otsus, arvatavasti see on selline ähmane otsus ja siis kõik tõlgendavad seda omamoodi, aga igal juhul pärast seda otsust äh, võiksid alata uued äh, läbirääkimised seoses Kosovo iseseisvusega, võib-olla oleks siis võimalik selles piirkonnas leida ka uus äh, raamistik, tulles tagasi ka selle juurde, mida ütles härra Severin, ühesõnaga, et kas oleks võimalik algatada uued läbirääkimised, et tugevdada teie iseseisvust ja samas äh, pöörata tähelepanu integratsiooniprotsessile riikide vahel, sealhulgas Kosovo ja Serbia vahel täna? aitäh, härra Svoboda ning äh, härra Kirillov, palun kaks minutit lõpetuseks. As a follow-up on what uh, a colleague already härra minister, ka mina lugesin seda artiklit teie ministriga seotu kohta. Te mainisite head koostööd EULEX-iga ja ma tahaksin teada, et kas tegemist oli seal juhtumis EULEX-i tegevusega. oli ka juhtum, et Saksamaa kodanikud tulid teie riiki ja hiljem selgus, et nad äh, tegelesid korruptsiooni paljastamisega ja siis neid süüdistati pärast terrorismis hoopiski, et nad oleks nagu tahtnud midagi õhku lasta, pärast nad vabastati. ühesõnaga, teie ametivõimud öö, äh, arreteerisid need Saksamaa kodanikud, kas siis äh, Eulex oli teadlik ja kas äh, teie olete teadlik sellest, kui Eulex äh, läks neid ruume läbi otsima, nagu hiljuti räägiti? suur tänu, härra Kirillov ja nüüd saab sõna härra minister. ja kui võimalik, siis pidage nüüd kinni kõneajast ja ärge rääkige üle kümne minuti As... ma üritan teeni, üritan teha nii lühidalt kui võimalik, kuid küsimusi on nii palju ja nad, need eeldaksid ausalt öeldes pisut rohkem aega, kui ma tahaksin neile kõikidele vastata. härra Severin, Adrian, hea sõber. jah, meil on visioon ja selle tuumaks on tihe koostöö. tihe koostöö kõikide Lääne-Balkani riikide vahel. eel, see on eeltingimus edasisele integratsioonile Euroopa Liitu. ja ainus viis, kuidas seda teostada, on üksteist austada, mitte tingimata tunnustada, aga austada. nüüd ma hüppan küll ühelt küsimuselt teisele, sest nad on omavahel vägagi tihedalt seotud ja see toob mind vahet, vahetu rahvusvahelise kriminaalkohtu otsuse juurde millised on võimalikud sammud se-, Serbia puhul, mida ta soostub astuma ja mida teeb Kosovo? me ei taha sündmustest ette rutata. see ei ole korrektne ei ole võib-olla isegi sobiv üritada ette kujutada, mida viisteist lugupeetud kohtunikku selles küsimuses kavatsevad öelda. kuid sõltumatult äh, tulemusest räägime me siin nõuandva iseloomuga arvamusest, mis ei ole õiguslikult siduv mitte ühelegi ÜRO liikmesriigile, sest tegemist on ÜRO Peaassamblee Äh, sooviga äh, see arvamus saada. Äh, sündmustes ette ruttamata tahan ma öelda siiski, et me usaldame täielikult Kosovona rahvusvahelist kriminaalkohut, sest meie Kosovos oleme andnud kindlaid tõendeid, me, et me usaldame rahvusvahelist õigusemõistmist. ja rahvusvahelistes institutsioonides mis tegelevad õigusemõistmisega. regionaalselt on palju võimalik ära teha selleks, et saata teile positiivsem sõnum. me võime lõdvendust tuua. me võime tuua kaasa vaba liikumisi, liberaliseerida turud ja kaubanduse. Serbia Vabariik blokeerib kogu Kosovo eksporti. me ei ole omalt poolt samaga vastanud. ühel ainsal põhjusel me tahtsime näidata, et me tahame anda rohkem aega Serbiale ühest küljest ja teisest küljest olime kindlad, et selliselt toimides teeksime kahju ainult ettevõtetele mõlemal poolel piiri. see oleks sümboolne, kui Serbia võimaldaks Kosovol oma kaupa eksportida. regionaalsel tasandil võiksime kokku leppida äh, viisavabas liikumises miks on vaja viisat selleks, et sõita Montenegrosse, Kosovost või Albaaniasse või Bosniasse? seeläbi saadaksime taas selge sõnumi, et me soovime viisavabadust Euroopa Liiduga, kuid enne oleme me võimelised ka seda rakendama regionaalsel tasandil. see oleks Schengeni tüüpi viisarežiim Lääne-Balkani riikides kõik teavad, mis, mida tuleks teha. tarkusest puudust ei ole. on, on puudus tahtest. kuidas seda nägemust hinnata ja kuidas see visioon tõeluseks muuta? ma tean, et äh, minu hea sõber Albertini saab kurjaks, kui ma liiga pikalt räägin. vastan lühidalt teistele küsimustele. ma esindan kõiki Kosovo inimesi. ärgem arvakem, et ma seda ei tee. esindan küll. kõik Kosovo elanikud osalevad täielikult Kosovo institutsioonides. Serbia kogukonna liikmed on parlamendis, on kaks serblasest ministrid, ministrid Kosovo valitsuses ja nad esindavad õigustatult Serbia kogukonda Kosovos. Euroopa Parlamendi ad hoc delegatsioon andis aru koha, hiljutiste kohalike valimiste tulemustest ja sealt nähtub et, et kakskümmend viis protsenti Serbia enamusega omavalitsustest saavutati viiskümmend neli protsenti Tepsis. ma ei esanda, esindasin mitte ainult iga konkreetset Kosovo elanikku sümboolselt, vaid ma ka tõesti esindan neid ma pean para-, paraku ole-, väljendama erinevat seisukohta kui teie, proua, et Kosovo iseseisvus on toonud kaasa ebastabiilsust piirkonnas, vastupidi, on täiesti vastupidi. Kosovo iseseisvus on lõpuks toonud stabiilsuse Lääne-Balkani piirkonda. mitte ükski serblane ei ole välja kolinud Kosovost pärast iseseisvusdeklaratsiooni vastupidi. paljud serblased on Kosovosse tagasi pöördunud. me ei ole olnud tunnistajaks ühelegi suuremale etniliste rühmade vahelisele kokkupõrkele pärast iseseisvuse väljakuulutamist, erinevalt varasemast. seega väita, et Kosovo iseseisvus on destabiliseerinud piirkonda kogu austuse juures ja sügava austuse juures teie vastu pean ma ütlema, et see on kas ähm, kohase teabe puudumise tulemus, miinim-, minimaalse informatsiooni puudumise tulemus äh, selle kohta, mida Kosovo iseseisvus on andnud Lääne-Balkani piirkonnale. rahvusvahelise kriminaalkohtu osas ma arvan, et ma juba vastasin ma leian, et ei ole kohane üritada ette ära arvata kohtu otsust. poliitikutena siiski äh, võime me seda mõnikord endale lubada. oletagem, et, et tulemuses ei öelda midagi sõnaselgelt. ja, ja see polegi tegelikult kõige olulisem, mida täpselt otsustatakse, kõige tähtsam on hoopis see, kuidas me kõik koos käitume vahetult pärast äh, kohtuotsust. minu mure siin on, härra Kukan, ma kordan veel kord, mida ma juba ütlesin diplomaatiliste takistuste veeretamine Serbia poolt, mitte nende riikide poolt, kes Kosovot ei tunnusta. diplomaatiliste tõkete veeretamine Serbia poolt Kosovo teele ainult suurendab konfrontatsiooni Kosovo ja Serbi, Serbia vahel ega vähenda seda. ja see ongi minu mure ja ma soovin väga, et ma eksin ning et äh, selle suuna valimise asemel Belgrad nõustub laua taha istuma ja meiega kõnelema. ja see ongi vastus juba ühele teisele küsimusele. jah, me soovime istuda maha ja kõneleda Serbiaga vastastikku olulistes küsimustes, küsimustes, mis on väga olulised kogu piirkonnale suhted Kosovo ja Serbia vahel igapäevases elus on muutumas komistuskiviks kogu piirkonna Euroopa integratsioonile. võitlus korruptsiooniga, EULEX-i viimased sammud ja kohtusüsteem Kosovos Nende kohta võin öelda, et Kosovo valitsus on sügavalt pühendunud korruptsiooni ja kuritegevuse vastasele võitlusele kõikidel meie ühiskonna tasanditel. mitte ükski ametnik Kosovo Vabariigi institutsioonides, alates kõr-, kõige kõrgematest ametiasutustest kuni kõige madalamateni, ei pääse vastutusest, kui see inimene on rikkunud seadust. Kosovo valitsus on selles osas võtnud endale kindlad kohustused ja seepärast me toetame väga spetsiaalsete rakkerühmade loomist selleks, et võidelda kuritegevuse ja korruptsiooniga. ma ei hakka rohkem üksikasjadesse laskuma, isegi kui mul oleks võimalik neist rohkem rääkida, see on kohtute pädevus, see on uurimiste küsimus ja ma ei kavatse mingil juhul sekkuda sõltumatu kohtuvõimu tegevusse ja sõltumatutesse uurimus, uurimistesse. oodakem ära, millised saavad olema tulemused, ma vaatan usaldusega tulevikku ja, ja loodetavasti võetakse vastu parimad otsused võitlemaks kuritegevuse ja korruptsiooniga, mis on suurteks probleemideks kogu piirkonnas. ei ole võimalik võidelda organiseeritud kuritegevusega ainult Kosovos, kui seda ei tehta samal ajal Serbias, Albaanias, Montenegros, Bosnias ja nii edasi. organiseeritud kurjad tegijad teevad tihedat koostööd. kõik on läbi põimunud. ametivõimud Pristinas ja Belgradis peavad tegema koostööd selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevusega. ei ole võimalik öelda, et regionaalselt saab võidelda kuritegevusega, jättes Kosovo välja. ja Serbia ometi eh, teeb kõik selleks, et takistada Kosovo osalust. ja veel üks küsimus mis puudutas mitme kultuurilisust, mõõdet Kosovos ja jõupingutusi, tagamaks, et, et mitmekultuurilisust täielikult rakendatakse. ei ole põhjust kahelda meie panuses. ma pean jällegi ähm, mit-, ma ei saa, mitte, ma ei saa nõustuda teiega, te rääkisite Serbia kogukonna välja ja arvamisest, me ei ole mitte kunagi Serbia kogukonda välja arvanud. me oleme korduvalt kutsunud Serbia kogukonda ühinema meie jõupingutustega, rakendamaks eh, Kosovo mitmekultuurilist mõõdet ja järjest rohkem serblasi ühineb meiega ja see on väga hea uudis, et mitte öelda, et kõik serblased ühinevad meiega, sest kokkuvõttes on serblased mõistnud, et paraku ja seda ma ütlen sügava vastumeelsusega, et Belgrad ainult räägib ega tee midagi selleks, et parandada Serbia kogukonna tingimusi Kosovos. Belgrad ainult kasutab Serbia kogukonda Kosovos alibina selleks, et sügavalt destabiliseerida Kosovot, et oleks lõpp, et oleks jälle lõpuks alibi selleks, et nõuda uusi Kosovo staatuse läbirääkimisi. seda aga ei sünni. Kosovo on iseseisev. see on pöördumatu protsess. ja tahaksin lõpetada positiivse märkusega. ma loodan, et pärast rahvusvahelise kriminaalkohtu otsust saab Kosovo osaks regionaalsetes jõupingutustes selleks, et üles ehitada parema mõistmise õhkkond, selleks et tegutseda rahu nimel ja kogu piirkonna eurointegratsiooni kontekstis. suur tänu! härra minister, me jagame teiega seda soovi ja me täname teid selle vägagi täieliku sõnavõtu eest. ja kindlasti saame peatselt jälle kokku mõnel järgmisel koosolekul, kus teil nagu tänagi avaneb võimalus sõna võtta ja selgitada meile kuidas te olete liikunud demokraatlike institutsioonide tugevdamise ning õigusriigi rajamise poole oma koduriigis ja samuti, kuidas on edenenud Euroopa integratsioon? suur tänu! Invito il collega onorevole Danjean a venire nüüd ma paluksin härra Danjani tulla siia presiidiumi laua taha ja tema siis on kaas eesistujaks järgmises punktis. tegemist on parlamentaarse kontrolli teemaga. Äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas ja me anname teile nüüd paar hetke aega samuti kõikidele kolleegidele, kellel on muid kohustusi, et saaksid saalist lahkuda. aga jah, aeg on tõesti meil kandadel ning äh, sunnib meid jätkama tööga. nüüd paar sõna sissejuhatuseks. kolmekümnendal märtsil kaks tuhat kümme nõukogu äh, Lääne-Euroopa Liidu Nõukogu äh, eesistuja andis teada kümne liikmesriigi avaldusest loobuda, äh, tagasi astuda leppest ning juunis kaks tuhat üksteist lõpetada selle assamblee tegevus. see avaldus äh, käis koos parlamentaarse aruteluga äh, Prantsuse senatis ning Briti alamkojas. meie parlament ning liikmesriikide parlamendid vastavalt Lissaboni leppele peavad jõudma ühisele kokkuleppele, et tagada tegelik parlamentaarne kontroll ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika üle. seda küsimust on juba vaadeldud kinniste uste taga kahekümne seitsmendal aprillil kaks tuhat kümme ning samuti pilootgrupi koosolekul, mis loodi eh, fraktsioonide esimeste konverentsil. härra Tahv neil mõlemal puhul tutvustas dokumenti parlamentaarse kontrolli mudeli kohta ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas ja Euroopa Parlament peab nüüd valiku tegema enne käesoleva aasta lõppu. nii palju sissejuhatuseks minu poolt ja nüüd sooviksin anda sõna meie alakomisjoni esimene härra Danjanile, seejärel härra Tahvile, et äh, nad selgitaksid meile, millised on nende argumendid. härra Danjan, palun. Merci, monsieur le président, mais en fait je vais être très bref suur aitäh, tegelikult ma teen väga lühidalt, sest et te ütlesite juba põhilise ära ja võtsite vägagi hästi olukorra kokku, kus me praegu oleme. ma usun, et äh, siin tuleks väga kiirelt välja käia teatud äh, juhtlõngad, et äh, liikmesriikide parlamendisaadikutega arutelusid jätkata. Te teate, et kümne päeva pärast leiab aset liikmesriikide parlamentide presidentide koosolekus, seal osaleb ka meie president härra Puusek ning äh, hea oleks, kui meil oleks äh, teatud juhised äh, meie lähenemise kohta, et edendada arutelu kolleegidega. liikmesriikide parlamentide saadikud, ma usun, on päris kiirelt edasi liikunud selle teema osas, nagu ka täpsustati Inglise alamkodanik Prantsuse senat on juba oma otsuse langetanud siin, nemad eelistavad spetsialiseerunud COSAC-i võimalust, kus igast Euroopa Parlamendist oleks kuus saadikut ning koosolekud toimuksid äh, semest-, üks kord semestris siis artikkel kolmkümmend kuus uuest äh, lepingust annab meile siin oma rolli, võib küll juhtuda, et äh, me satume suure hulga nüüd liikmesriikide parlamentide sekka. lisaks sellele on tehtud muid ettepanekuid, härra Tahv äh, kindlasti võtab kokku muud võimalused ja ma usun, et see oleks heaks aluseks järgnevatele aruteludele. mina toetaksin võimalikult pragmaatilist ja võimalikult hästi toimivat lahendust me teame samuti, et üks põhjusi, miks äh, Lääne-Euroopa Liidus assamblee laiali saadeti, oli just see, kuidas toimimine laabus. põhimõtteliselt on meil kolm-neli erinevat võimalust, kuid äh, ma annaksin, jätaksin selle osa selgitada Andrew Duffile, kes on äh, tõesti suurepäraselt äh, kokku võtnud kõik need võimalused, mis meil on praegu kasutada. palun, härra Tahv, äh, sõna on teil. It's a pleasure to be here uh.... esimees, on rõõm siin viibida ja jätkata arutelu, mis algas teemal, kuidas parandada parlamentidevahelist koostööd. see ei olegi valik, selleks kohustab meid leping, tuleb parandada suhteid rahvusparlamentidega. ja see oli ka õige selline klausel lepingusse sisse kirjutada, eriti sellepärast, et meie pädevus on kasvanud justiits- ja siseasjades, julgeolekupoliitika vallas ning muidugi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas. see on valdkond, mis on eriti äh, tähtis rahvusparlamentide jaoks, valdkond, mida nad on valitsenud sajandeid ja kus nad näevad meid äh, uustulnukatena, kes äh, varem ei näidanud üles erilisi ekspertteadmisi julgeoleku ja kaitse asjades, kuid äh, tegelikult me oleme oma ekspertteadmisi suurendanud selles valdkonnas, mida võib-olla päriselt veel ei tunnustata ning et teatud kadedust on samuti näha rahvusparlamentides meie kasvava tähtsuse suhtes rõhutaksin ka seda, et leping sätestab, et me peame otsustama parlamentidevahelise koostöö vormi üle koos. see tähendab, et rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament peavad omavahel kokku leppima selles, millise tee me valime Äh, mind viis hämmingusse Prantsuse senati otsus ja Briti alamkoja otsus omapäi tegutseda, kuivõrd äh, jäi, jäi ära kohane konsulteerimine meie ja rahvusparlamentide vahel olemasolevas foorumis. meil on parlamentide spiikerid, meil on äh, president Pusek ja meil on Kosak ja meil on Kohvak, mis on esimeeste konverents, mis ühendab äh, väliskomisjone parlamentides. dokumendis, mille ma olen koostanud juhtgrupi tarbeks, olen ma rõhutanud, et, et on kolm valikuvarianti edasiliikumiseks. kõigepealt paindlik parlamentide vaheline kohtumiste süsteem, nagu meil oli minevikus, kus juhtijaks oleme meie, organiseerijaks meie peamiselt, kus me otsustame päevakorra üle ja kus rahvusparlamentide esindajad on kutsutud osalema, kui nad seda soovivad. selle üle on kaevatud vägagi palju rahvusparlamentidest sellise koostöövormi üle korraldus ei ole alati olnud väga hea, struktuur pole olnud piisavalt selge, pole olnud piisavalt, pole piisavalt keskendunud ning pole olnud piisavalt äh, järjepidevust nende koosolekute vahel. teine tüüp oleks Prantsuse senati ja Briti alamkoja ettepanek luua uus spetsialiseerunud kosak, mis tegeleb kaks ÜJKP küsimustega. esimees Danjean on juba selgitanud, millised puudused kaasneksid sellise organisatsiooniga. kulud kindlasti vähene osalus meie poolt, Euroopa Parlamendi poolt. kosak ei suudaks ka peegeldada lepingu vaimu lepingus on Euroopa äh, Liidu nõukogul alaline eesistuja, ÜJKP-l on alaline eesistuja ja Catherine Ashtoni näol on meil alaline nõukogu esindaja ja eesistuja välisministrite nõukogudel troika süsteem on praktiliselt kadunud välisasjade alal. ja seepärast parlamentaarse koostöö puhul peaks see ka peegelduma, et meil on nüüd alalisem ja sidusam täitevvõimu eesistumine meie institutsioonides. kolmas variant on, ja see on variant, mida ma kindlasti eelistan, on ühised komisjonide istungid, mida korraldatakse ühiselt meie ja eesistuja maa poolt. selle riigi parlamendi poolt selline korraldus ei eelda uue sekretariaadi loomist, see on kõige odavam kõikidest variantidest, sest äh, kõike saab teha Brüsselis ja selle eest maksame põhiliselt meie. võib-olla võiks olla kaks sellist kohtumist aastas, sellest peaks piisama. esimene peaks keskenduma välis- ja julgeolekupoliitikale ja teine julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. ühised äh, komisjonide koosolekud võiksid tulemuseks äh, saada raportid, kus oleks kirjas äh, meie hinnangud, kaasa arvatud julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, selle kohta, kuidas me hindame Euroopa Liidu operatsioone. võiksime ka oodata, et proua Ashton ja härra Van Rompuy osaleksid regulaarselt selliste ühiskomisjonide kohtumistel ja vastaksid meie küsimustele. see see oleks ka meediale huvitav. ja see oleks meile abiks. kuivõrd me üritame pidurdada demokraatia defitsiidi levikut, kui ja kuivõrd me oleme parajasti loomas välisteenistust ja kuivõrd meil on nõukogu alaline president võiks kaasata ka kolmandate riikide parlamentide esindajad ja võiksime paluda esi-, koha, esinema esinejaid väljaspoolt, näiteks NATO peasekretär, kes, nagu te teate, otsib kohast foorumit, kus kõneleda meie struktuurides. kontrast sellise ühis-, ühise komisjonide kohtumiste vahel ning NATO Parlamentaarse Assamblee vahel peab olema ka väga selge. kõigepealt ka kaasaks see kõikide liikmesriikide parlamentide liikmeid ja see kehand ei üritaks vastu võtta resolutsioone. Need ühised koosolekud ei oleks kohustatud kokku leppima mingisuguses äh, lõpptekstis ega langetama otsuseid. seda tüüpi variant oleks ilmselt meie jaoks kõige meeldivam ja ka rahvusparlamentide jaoks samuti. ma arvan, nagu härra Danjangi, et on oluline avaldada survet, et otsus langetataks, sest vastasel korral tekib äh, vaakum, mida, mille täidab, täidavad siis rahvusparlamendid, kes äh, tegutsevad spontaanselt. me peaksime vastastikuse mõi-, mõistmise memorandumisse, mille me tahame sõlmida proua Ashtoni ja endi vahel, sellise kohustuse, et, et proua Ashton tuleb ja osaleb sellisel komisjonide ühiskohtumisel ning äh, et toimuks ka kirjavahetus härra Van Rompuyga. see on kindlasti oluline osa sellise ühise koosolekute tüübi jaoks. kolleeg Galer per due minuti. aitäh, härra Tahv ning kolleeg Keller palun. suur tänu. Euroopa Parlament ütles juba enne Lissaboni lepingu jõustumist äh, korduvalt, et me oleme ainuke rahvusülene parlament, mis on võimeline ÜVJP-d äh, kontrollima ja Lissaboni lepinguga on see saanud nüüd veelgi selgemaks. nüüd äh, nõukogu otsustas kahekümne esimesel märtsil Lääne-Euroopa Liidu laiali saata ja loomulikult äh, ei eksisteeri ka enam selle liidu institutsioonid enam, kui organisatsioon on laiali saadetud ja seda ütles ka härra Tanjan oma raportis. ma usun, et me peaksime kaasama rahvusparlamentide kolleegide ekspertteadmised oma töösse ja näitama, et meie raamistik on parim korraldamaks äh, järelevalvet ÜVJP üle. teel selle eesmärgini peaksime tegema konkreetseid ettepanekuid ja kui mul on, no mul on vähe aega, siis ma ütlen lühidalt, et põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, mida pakkus välja kolleeg Tahv. kindlasti tuleb meil rahvusparlamentide kolleegidele teha atraktiivne ettepanek ja siis äh, koos lähtuvalt oma kogemusest saame sarvut-, saavutada ÜVJP järelevalve siin Euroopa Liidus. suur tänu ja kolleeg Severin, palun. tänan ma juba nädalaid üritan äh, härra Tanžani ja härra Tafiga kohtuda, et äh, töötada välja fraktsiooni arvamus äh, selles valdkonnas. loomulikult me tervitame koostööd rahvusparlamentidega ja me soovime, et meie oluline ülesanne või eesmärk oleks demokraatlikult õigustatud see puudutab siis ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. ma usun, et kahe minuti jooksul ei saa me oma sõnavõttudega seda teemat äh, paika panna nii-öelda. aga härra Tavi poolt äh, välja pakutud lahendus äh, C on kõige ahvatlevam. kui äh, rahvusparlamentide komisjonidel kõik liikmed kaasata, siis meil tekib äh, pikk rodu äh, koosolekuid ja Lääne-Euroopa Liidu järgsel ajastul tuleb meil mõelda sellele, et äh, selle liidu institutsioonid hõlmasid ka riike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed nii et äh, ma teeksin ettepaneku, et tuleks moodustada väike meeskond äh, kolleegidest, kes esinetavad äh, paljusid erinevaid fraktsioone ning siis nemad koos Euroopa, Lääne-Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee ehk kui kaduva institutsiooni mõningate esindajatega arutaksid omavahel läbi härra Tafi ettepanekud niimoodi, et oleks võimalik äh, ÜVJP-sse äh, kaasata ka need riigid, kes on meie jaoks olulised, aga kes ei ole Euroopa Liidu liikmed. suur tänu. järgmisena proua Lüüsing, palun suur tänu härra Tafile nende muudatusettepanekute, üldse ettepanekute eest. ei ole ju keeruline leida selles valdkonnas vahendust. me oleme kaalunud asja põhjalikult ja ka meile tundub äh, variant C kõige toetust väärivam, aga me sooviksime ka mõningaid äh, täpsustusi ja meie jaoks on oluline et läbirääkimistel ei osaleks mitte ainult kaks suurt parlamendifraktsiooni, vaid ka jäiksema, väiksemad fraktsioonid. niimoodi on võimalik ÜVJP-d äh, läbipaistvalt äh, kontrollida. ja mis puudutab äh, kohtumist kaks korda aastas, siis seda on meie arvates liiga vähe. sede komisjonis ma olen juba äh, saanud ülevaate sellest, kui äh, keerulised on teemad, kui kiiresti ja äkiliselt nad võivad tõusetuda ja kui äh, tihti oleks läbi vaja viia järelevalvet, eriti kui on tegemist äh, kriisiolukordadega. ja siis ei saa me leppida sellega, et kohtumised on kaks korda aastas, nii et meie arvates võiks kohtuda kas kord kuus või kord kahe kuu jooksul loomulikult äh, kõrge esindaja või härra Van Rompuy ei saa alati kohal olla, seda me ka mõistame, tänan. tänan. kolleeg äh, Tšernaku saab järgmisena sõna. suur aitäh, ma tahaksin tänada eriti härra Andrew Duffy vägagi selge ülevaate eest. ja ma usun, et äh, järeldus on väga selge. kolmas valikuvõimalus on see, mis tundub olevat kõige sobivam koosolekud toimuvad Brüsselis, meil on juba olemas alused tööks. me võime kutsuda kolm liiget igast liikmesriigi parlamendist, ma rääkisin kolmest liikmest seda seetõttu, et enamasti peamised poliitilised jõud äh, saab esindada kolme liikmega samuti välisasjade komisjoni liikmed võiksid osaleda ja kaks koosolekut aastas, võib-olla mõned ettevalmistavad koosolekud, äh, sellest võiks piisata. ja ärgem unustagem, et äh, välis- ja julgeolekuküsimused äh, siin üritavad valitsused eelkõige alles jätta oma eelisõigusi. muidugi mõista meie läbi raportite ja muude vahendite saama teatud suuniseid anda mis puudutab äh, Lääne-Euroopa Liitu, siis ma pean ütlema, et ma olen olnud saadikuks oma koduriigist neli korda ja ma olen samuti osalenud Euroopa Nõukogus. mingit mõtet ei olnud alal hoida seda Lääne-Euroopa Liidu assambleed. me võime vastavalt teemadele, mida me käsitleme, kutsuda erinevate pädevate komisjonide liikmeid siia liikmesriikide parlamentidest, kui nad ka ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ja nii ehk nii praegu on ju elektroonilise suhtluse ajastu, nii et meil on kindlasti võimalus neid hoida kursis toimuvaga ja mingit mõtet ei ole hakata nüüd äh, välja mõtlema struktuure, mis osutuvad kindlasti vägagi kulukateks. aitäh, proua Tšernaku! ja kaks minutit aseesimehele Paskule. suur aitäh. härra esimees, ma usun, et me peame ikkagi lähtuma reaalsest olukorrast. Of... ärgem unustagem, et me oleme osaks institutsionaalsest äh, raamistikust. ÜVJP endiselt on aga valitsustevaheline küsimus, nii et äh, tundub, et rahvusparlamentidel on siin viimane sõna öelda. aga see viimane sõna on neil öelda oma rahvusliku panuse kohta, kui on tegemist äh, riikide ülese operatsiooniga, ja mitte ainult militaar, vaid tihtipeale on need tsiviilmilitaaroperatsioonid, siis äh, on äh, kõige olulisem meie kõike hõlmav nägemus. nii et meil tuleb äh, neid vastutusvaldkondi üles, ülesandeid niimoodi eristada, see on meie lähenemise aluseks ja kolleeg Tafi ettepanekud on äh, väga asjakohased. omalt poolt lisaksin, et tuleb arvestada ka kiirete ad hoc konsultatsioonide vajadusega. tihtipeale tekitab just selliste koosolekute kokkukutsumine probleeme, mitte regulaarsete koosolekute korraldamine. tänan. suur aitäh, härra Pasku ja sõna proua Nikolaile. Uh, suur aitäh, ma leian, et me peaksime mitte ainult uh, sõna-sõnaliselt uh, lepingust kinni pidama, vaid ka selle vaimust. ma tulen artikli üheksa juurde, mille kohaselt on ette nähtud, et tuleb konsulteerida liikmesriikide parlamentidega. me saame ainult osaliselt selle otsuse vastu võtta, kuid meil on kohustus läbirääkimisi pidada liikmesriikide parlamentidega ja liikmesriikide parlamendid peavad äh, panustama otsuse vastuvõtmisse. muidugi mõista, meie soovime edendada tsiviil- ja militaarkoostööd. võib-olla oleks hea, kui meil oleks natukene täielikum dokument, seda võiks teha Andrew Duffy koostatud äh, dokumendi alusel, kuid äh, see võiks sisaldada samuti viidet ad hoc konsultatsioonidele ning samuti oleks hea, kui saaks kiireloomuliselt korraldada kohtumisi liikmesriikide parlamentidega. tegemist on siin tundliku teemaga on teatud äh, valupunkte võib-olla ja võib-olla on võimalik äh, lepingut erinevalt tõlgendada ning kõige selle tõttu paljud saadikud ehk arvavad, et neil on ainupädevus äh, selles otsustusvaldkonnas. seega ma teen ettepaneku teha tõesti väga tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega. kätte on jõudnud aeg nüüd tänada endist Liit, äh, Euroopa, Lääne-Euroopa Liitu, aga me peame otsused vastu võtma aastaks kaks tuhat üksteist. jah, suur aitäh, proua Nikolai! ja härra Gualtieri, kaks minutit. jah, suur aitäh! ma tahaksin samuti tänada Andre Taavi dokumendi eest, mis on äh, väga kasulik ning täpsustab mõndagi institutsionaalses plaanis. nimelt ühest küljest on meil otsuse äh, vastuvõtmise äh, protsess äh, ühise julgeoleku ja kaitse ning ühise välise julgeolekupoliitika osas ning teisalt on meil ka parlamentaarne kontroll. ühelt poolelt siis valitsuste tasandil, teiselt poolelt on meil parlamentaarne kontroll ning see on niimoodi kirjas artiklis kolmkümmend kuus. samuti Äh, on meil ka mm, äh, eelarve kontrolli äh, kohustus ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide osas. ma olen nõus kolleegidega, et me peame lähtuma kolmandast võimalusest, mm, hüpoteesist C siis kuid äh, nagu härra Severin ütles, me peame samal ajal silmas pidama ka, et äh, Lääne-Euroopa Liidu üheks oluliseks aspektiks oli see, et teised riigid said ka osaleda. ma usun, et esimeses pro-, protokolli kümnes artikkel ei kätkenda siin tingimata B võimalust, tegemist oleks siis äh, rändava kosakiga ma arvan, et siiski see võimaluse alusel oleks meil võimalik ehk kaasata muidki elemente. ja viia kokku Andrew Duffi ning eri, eh, Kosaki eri äh, erivõimaluse. ma arvan, et äh, igastahes on oluline teha koostööd parlamendiga, sest teha seda Brüsselis, siin peaks olema meie sekretäriaat ning me ei tohiks rändehüpoteesist siin lähtuda. ma usun, et see hüpotees võiks olla, mida, mida me peaksime täpsustama me peaksime arvestama kõikide võimalike võimalustega ja liikmesriikide parlamendid peaksid sellega ka, selles töös samuti osalema. aitäh ning sõna annan nüüd jällegi kaasesimehele härra Donžonile. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh kõikide kommentaaride eest ma näen hea meelega, et on üldine nõusolek selles osas, need see võimalus härra Andrew Duffy dokumentidest on see, mida me peaksime täpsustama, mille osas me peaksime edasi töötama. samuti osalusküsimus, see on väga oluline ning samuti Lääne-Euroopa Liidu puhul oli väga oluline kolmandate riikide osalus. praegu on meil kakskümmend neli kolmandat riiki eh, meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonides nii et te näete, et siin võib tekkida probleeme, kõikidel neil on legitiimne õigus mingil hetkel sõna sekka ütelda ning võttes arvesse, kuivõrd tihedalt leiavad aset koosolekud ja koosolek eh, poole aasta jooksul võib kujundada loogiline, sellepärast et logistiliselt, poliitiliselt on raske nii palju liikmeid rahvusparlamentidest regulaarselt kokku kutsuda, väga keerukas ma, väga keerukas oleks tõesti üle kahe koosoleku korraldada. kui kriisiolukord tekib, aga siis võib-olla oleks jah võimalik äh, väiksemas formaadis äh, see organ kokku kutsuda. <coughs> kuid kui me kokku tuleme, siis me peaksime jah, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika olulisemaid operatsioone käsitlema ning seal peaks osalema ka kümme-viisteist äh, kolmandat riiki. sellele tuleb suurt tähelepanu pöörata ja samuti toetan härra Pasku poolt öeldud härra Severin. Prantsusmaal, Prantsuse senatis äh, tekitas minus hämmingut see, kuivõrd äh, liikmesriikide parlamendi saadikud tegelikult ei oma mingit ettekujutust ühistest operatsioonidest ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames ja see puudutab nii äh, saadet, lähetatavat personali kui ka eelarveid. praegu on meil kolmteist missiooni käigus, ainult kolm neist on tegelikult militaaroperatsioonid, kümme on tsiviiloperatsioonid Gruusias, üks neist Kosovos, üks. Te näete, et siin on vaja samuti informeerida kolleege liikmesriikides. ning äh, miks Euroopa Parlamendil on siin legitiimsus osaleda täiel määral äh, järelevalves ning seires, sest et tegemist ei ole mitte ainult üksi militaaroperatsioonidega. minu ettepanekuks oleks, et me looksime mitteametliku töörühma, võib-olla fraktsioonide koordinaatorid võiksid nimetada vastutava isiku ja me võiksime siis äh, kiirelt kokku tulla ja president Puusekile pakkuda siis esmaseid juhtlõngu, mida ta võiks arutada liikmesriikide parlamentide kolleegidega ning pärast seda esmast äh, kol-, koosolekut äh, liikmesriikide parlamentidega me võiksime jällegi äh, liikmesriikide parlamentide komisjonide liikmetega neid asju arutada. hästi. härra Tahv, jah, muidugi, palun. I completely agree with ma olen täielikult äh, nõus sellega, mida ütles kolleeg äh, Danjean. ja rahvusparlamentide äh, esindajad kohtuvad nüüd esmaspäeva hommikul, sinna tuleb ka president Puusek ja ma ka ise lähen sinna. me läheme teemadega kiiresti ja operatiivselt edasi. suur tänu. viimaste sõnavõttude eest, mis olid väga kokkuvõtlikud ja on ääretult äh, hea, et saime seda teemat äh, konkreetselt äh, käsitleda ja suur tänu teile, et te pidasite kinni kõneajast nüüd äh, on meil olemas äh, mandaat, äh, et kirjutada kiri president Puusekile enne viieteistkümnenda mai koosolekut, mis toimub rahvusparlamentide esindajatega. ja selles dokumendis tuuakse välja siis meie nägemus valikuvariant C, mis toimu-, tundus meile kõige sobivam selles ettepanekus. ja ka selle variandi kohta tuli mitmesuguseid kommentaare, seda tuleb veel lihvida, et ta paremini sobiks äh, sellesse konteksti, mis on osutunud keerulisemaks, kui alguses arvati ehk äh, on tulnud ettepanek äh, luua töörühm sede allkomisjoni alluvusse, mis jätkaks selle teemaga tegelemist ja on võimalik, et äh, rahvusparlamentide esindajad äh, vajaduse korral oleksid äh, samuti kaasatud ning ka Euroopa Liidu välised tegijad saaksid sõna. nüüd läheme